Ladies and gentlemen. daamid ja härrad, tere hommikust kõigile. nagu ma näen, meie komisjoni liikmeid ei ole just eriti palju siin kuulamise alguse kohal, aga ma olen kindel, et järgmise kolme-nelja minuti jooksul jõuavad nad kõik siia kohale tere tulemast kõigile, kõigepealt tere tulemast volinikukandidaat härra Moedasele, kelle Jean-Claude Juncker on nimetanud volinikukandidaadiks ja ta hakkab vastutama teadusuuringute, teaduse ja innovatsiooni eest. tahaksin teile meelde tuletada, et komisjon, mis vastutab Euroopa Liidu teadusuuringute poliitika eest, sealhulgas ka teaduse ja tehnoloogia ning selle saavutuste levitamise eest, on meie komisjon. niisiis. meie äh, pädevused, meie prioriteedid on täpselt samad kui äh, voliniku kandidaadi omad ning äh, täna korraldame me seda kuulamist täiesti üksinda, ITRE komisjon äh, korraldab selle kuulamise üksinda, sest et ma olen täiesti kindel, ma olen täiesti kindel, et me suudame sellega siiski toime tulla ja ma olen kindel, et äh, siin kohal on ka teisi kolleege teistest komisjonidest. tahaksin tervitada kõiki kohalolevaid Euroopa esindajaid, ajakirjanikke, vabaühendusi, VKE-de esindajaid innovatsiooni ja ülikoolide esindajaid ning kõiki, kes te seda kuulamist jälgite interneti vahendusel, sellepärast et seda kuulamist kantakse ka internetis otse üle. niisiis, te saate seda jälgida Euroopa Parlamendi veebilehelt. me teame väga hästi, et meil on vaja leida väljapääs kriisist see on äh, ning kõik, üheks kõige olulisemaks hoovaks selles vallas on innovatsioon. me oleme üritanud innovatsiooni tegevuskava eri, edendada, oleme seda teinud aastaid, sest et meie siin komisjonis Äh, tegeleme maailma kõige suurema äh, programmiga, teadusuuringute raamprogrammiga number kaheksa ja me teame seda programmi ka nime all äh, Horisont kaks tuhat kakskümmend. tegemist on siis suurima teadusuuringute ja innovatsiooniprogrammiga kogu maailmas. aga sellest kõigest veel ei piisa, me oleme löönud, loonud ka innovatsiooni ja tehnoloogiaprogrammi, me tahame alati ühendada eh, kõik kõige olulisemad eh, teemad, mis on seotud teadmiste kolmnurgaga, innovatsioon ja teadusuuringud ühiselt eh, haridusega. see on meie eesmärk. ka tänasel kuulamisel keskendume just nimelt nendele teemadele ning just nimelt nende teemadega on seotud ka härra Moedase vastutusala. niisiis alustame kuulamist kõigepealt tahaksin teile meelde tuletada mõningaid olulisi asju. nimelt suunised äh, volinike heakskiitmiseks äh, lisas äh, kuus öeldakse, et me peame selle kuulamise käigus leidma vastuse kahele küsimusele, kas kandidaat on piisavalt kvalifitseeritud, et olla volinike kolleegiumi liige ja kui on, siis kas ta on suuteline täitma talle määratud ülesandeid. see tähendab, et kas ta on siis pädev äh, tegutsema selles äh, valdkonnas, mis talle on määratud. volinikukandidaat on kirjalikult vastanud juba tervele reale küsimustele. Neid küsimusi oli viis kaks küsimust on siis kõigi volinikukandidaatide puhul samad ja kolm olid spetsiifilised küsimused meie komisjonilt. Eh, teil on need küsimused eh, olemas või nad on olemas ka, vastused on olemas ka internetis. Eh, härra Moedase missiooni kiri on samuti olemas, samuti tema finantshuvide deklaratsioon ja juurikomisjoni kiri, milles öeldakse, et see finantshuvide deklaratsioon on reeglitega kooskõlas. ja samuti leiate te siis küsimustele eh, esita-, vastused kõigis ametlikes keeltes. kuidas meie kuulamine nüüd kulgeb, kõigepealt saab eh, kandidaat sõna viieteistkümneks minutiks ja samuti kuulamise lõpus saab ta siis kuulamise kokku võtta. nelikümmend viis küsimust esitatakse kandidaadidele, need on siis saadikute vahel ära jagatud eh, vastavalt siis ping-pongi põhimõttele. küsimus-vastus, küsimus-vastus, küsimus-vastus, küsimus-vastus üks minut küsimuse jaoks ja kaks minutit vastuse jaoks. esimene küsimuste voor on selline, mille esitavad fraktsioonide esindajad ning tahaksin teile teatada, et tõlge on kahekümne kolmesse keelde, nii et, et kõigil kõnelejatel on võimalik kasutada oma emakeelt palun pidage siis ka ajast kinni, nii nagu te seda tegite eile ning samuti on võimalik siis vaadata selle kuulamise videosalvestust, see on siis samuti saadaval äh, parlamendi veebilehel, kui te olete näiteks huvitatud äh, eilsetest kuulamistest või tahate tänast kuulamist kunagi hiljem vaadata. aga nüüd läheme siis kuulamise juurde ja kui lubate, siis annaksin nüüd sõna volinikukandidaadile viieteistkümneks minutiks. palun, teil on sõna